Gabrielile, meie raportöörile. grazie, buongiorno, chi deve uscire per suur aitäh kõigile kolleegidele, need, kes tahavad saalist lahkuda, palun tehke seda võimalikult kiiresti, et me saaksime tööga edasi minna. järgmisena on meil kavas hääletusselgitused, aga äh, enne seda, äh, mis puudutab teist äh, lugemist, Isabel Tomaa raportit et äh, süvamere kalavarude kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes äh, ja praegu tahaksime, e, et kolleeg Asekamp võtaks sõna sellel teemal. Äh, jah, suur aitäh, lugupeetud president. ookeanid on sügavad, kuid merepõhi on problemaatiline, sellepärast et hinnangute kohaselt on kümneid miljoneid taime- ja loomaliike